ja nüüd asume hääletuste selgituste juurde ja kõigepeale El Hadrui raporti selgitus härra Golnish. härra Golnish, palun. suur tänu, proua president. me hääletame vaatasime El Kadraoui raporti üle, mis puudutab äh, finantsteenuste sektori tasustamispoliitikat. minu riigis, Prantsusmaal, need äh, juhtorgani liikmed, mis, neid värvatakse tööle täiesti ebaväärikalt, nad kumuleerivad mitmeid ametikohti ning äh, Nad saavad sageli mitmeid preemiaid, siis kui nad lahkuvad ametist, saavad nad nii-öelda kuldse langevarju ning nad tasustavad ennast ilma igasuguse mõõdutundeta ning äh, see ei ole sugugi seotud sellega, kuidas nad panustavad sellesse ettevõttesse, kuidas nad töötavad. sageli aktsionärid ning töötajad ehitavad seda ettevõtet üles oma tegevusega see olukord on täiesti küüniline ning vastuvõetamatu ning ta ei saa enam niiviisi jätkuda, sellele peab lõpu tegema ja vastasel juhul me ohustame ning õõnestame kogu kapitalismi ning turumajandust uh,. Next, Mr Har-. järgmisena härra Hannon. Eh, proua president, ma näen, et me püüame nüüd erasektorit reguleerida, me vaatame, millised on töölevõtmistingimused ja palgad ja see isegi meie oma maal, kui me nüüd vaatame minevikku, siis eh, seitsmekümnendal aastal me seda tegime, tulemus oli eh, väga hirmus, inimesed tegelikult ei pea kuulma valitsuse käest, kui palju nad palka saavad nendel eh, on oma töölepingud ja riik ei peaks sinna vahele segama ja nüüd siis hakkab seda tegema Euroopa Liit. ma saan aru, et inimesed on praegu pankade peale vihased, aga see eh, ettepanek on probleemi lahendamiseks ebaproportsionaalne vastus, see ajab ainult seltskonna vihale. meie olime vastu nendele igasugustele päästmispakettidele. meie ei saanud aru juba algusest peale, mikspärast me peaksime kasutama maksumaksjate raha selleks, et tõmmata veest välja kõige rikkamad inimesed ja nüüd praegusel hetkel kõik hädaldavad ja püüavad hakata reguleerima eh, selliseid eh, teemasid ja isegi kui seda on vaja reguleerida, siis seda peab tegema õigesti, demokraatlikult liikmesriikide eh, kaupa. esimesena härra Kamal, suur tänu mul on väga hea meel näha teid jälle presidendi toolil istumas, ma arvan, me oleme kõik sellega nõus, et tasu peab vastama sellele, mida inimesed teevad, aga me oleme kõik väga vihased selle peale, et ükstaskõik millised inimesed, kas pankurid või keegi teised, saavad eh, selle eest eh, pead paitatud, et nad on läbi kukkunud. me peame mõtlema, millised eh, tagajärjed on ükstaskõik millisel regulatsioonil, kui me reguleerime inimestele raha maksmist, kui me reguleerime eh, nende preemiaid, siis eh, milline on vastus lihtsalt nemad eh, tõstavad oma põhipalka ja jätavad selle tulemuspalga osa väiksemaks ja ikkagi on tulemuseks selline olukord, kus tulemus ja selle eest saadav tasu ei ole omavahel tasakaalus, sellepärast oleme me valel teel ning nüüd me läheme edasi Lyotari raportiga ja kõigepealt härra Lavia. suur tänu, president. mida me tahame siin teha, on see, et me püüame turgu reguleerida eh, uuendtoitude puhul E, e, eriti kui need tulevad kolmandatest maadest. me paneme paika standardid, mis puudutavad märgistust, standardeid nende puhul ja e, esialgu oli parlament seda, seda meelt, et me peame kaitsma inimeste elu, tervist, keskkonda ja inimesi. aga nõukogu äh aga keskendus ainult osadele meie prioriteetidest, osad hüljati täielikult, nüüd oleme me aga esitanud oma ideed uuesti. eriti, mis puudutab just kloonitud toiduaineid, mis sisalduvad toiduainetes või söödas. minu muudatusettepanekud aitavad rohkem kaitsta tarbijaid, et nad teavad, mida, mida sisalduvad nende toiduained. härra Kalinowski. Pani przewodnicząca, miesiąc temu głosowaliśmy nad suur tänu. kuu aega tagasi hääletasime me toiduainete märgistamise üle, me soovisime, et tarbijatel oleks selge info selle kohta, mida nende toiduained sisaldavad kui me tõesti hoolime oma tarbijate tervisest, ei soovi me, et GMO sisaldavad toiduained meie to-, meie supermarketite, äh, supermarketitesse jõuaksid. me peame kaitsma oma tarbijaid me ei tohiks hüljata toitu, toiduaineid, mida me teame, mille kohta me teame, et need on ohutud ja me ei soo-, soovi lubada eksperimente selles valdkonnas. Grazie Presidente, la tecnologia anche nel settore aliment-. suur tänu, president. tehnoloogia toiduainete sektoris tähendab muuhulgas ka seda, et et, eh, et arenguid silmas pidades peame meie vastu võtma uusi õigusakte, kaitsmaks tarbijate tervist läbi toiduainete kõrge kvaliteedi tagamise. tegemist on iseenesestmõistetava asjaga, me peame kaitsma inimeste tervist me peame regulaarselt uuendama oma õigusakte. nõukogu poolt ette pandu sisaldab nimekirja kõikidest ainetest, toit, toiduainetest, kus on sees mingisugused uuenduslikud ained. et inimesed teaksid mida nende toiduained sisaldavad, eriti kui on tegemist kolmandatest riikidest imporditud toiduainetega. seetõttu võime me öelda, et selle õigusaktiga võime me rahule jääda. suur tänu, proua president, mul tuleb tunnistada, et meil ei ole mitte mingeid tõendeid selle kohta, et me peaksime inimeste toitmises kasutama kloonitud liha peale, selle kloonitud liha inimtoiduna ei ole võib-olla sobiv, sellepärast et me ei tea, kuidas see mõjutab inimesi. kloonimine ei ole kooskõlas ka Euroopa loomaõiguste konventsiooniga ja sellepärast äh, ei tohiks loomi kloonida selleks, et neid kasutada toiduks. inimesed Euroopa Liidus ootavad meid, et me võtaksime ka vastavasisulise resolutsiooni vastu. ma tänan, proua president. tegemist on väga tähtsa raportiga kiire teaduse ja tehnoloogia areng on kaasa aidanud sellele, et uued toidud tekivad, uued protsessid võetakse kasutusele, aga muund Äh, loomadest saadud toiduained tekitavad suuri kartusi tarbijate hulgas, kardetakse nende halba mõju inimtervisele. jah, äh, Eh, teaduse areng on vältimatu, aga kõik, mis sellest tuleneb, peab olema ohutu. peab olema täiesti kindel selles, et mingeid kõrvalmõjusid, negatiivseid mõjusid inimese tervistele ei ole ja sellepärast meil on vaja väga rangeid kontrollimeetmeid sellistele toiduainetele ning samuti peab olema hästi reguleeritud see, kuidas nad turule satuvad ning on vaja korralikult ka informatsiooni selle kohta jagada. Uh, mina tahtsin, et komisjon teeks ettepaneku loomade kloonimise kohta, mis keelustab Euroopa turgudel kloonloomadelt pärineva liha, sest Euroopa Liidu tarbijad ei taha sellist liha tarbida ja nad on mures ka loomade tervishoiu pärast. komisjon on öelnud, et ei ole vajadus selle eh, järele, et kloonimist kasutatakse toiduainetega varustamisel Euroopa Liidus ja on leitud ka, et see on halb loomadele. kloonimine on aeganõudev ja väga kulukas, aga samas on tähtis, et are-, uurimistegevus selles vallas jätkaks, jätkuks ja EFSA ja Euroopa Komisjon peavad välja pakkuma innovaatilisi tehnoloogiaid ehm, ja analüüsima kloonimise erinevaid aspekte paraku äh, praegu ei ole võimalik testidega tuvastada kloonitud loomast ja mittekloonitud loomast pärineva liha erinevust, aga tähtis on, et tarbijatel oleks korralik informatsioon, et vaba valik teha nende kahe vahel. Essaja, palun. Äänestin oman ryhmäni kantaa tiukemman uuselintarvikesääntelyn puolesta, koska me meie hääletasime raporti poolt sest meil ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, milline on uute tehnoloogiate mõju toiduainetele. eksisteerib kloonimise keeld ja ma arvan, et see on väga oluline. me oleme näinud uurimistegevusest ja et on deformeerumine kloonitud loomade Eh, rakkudes, toimuvad rakutasandi muudatused loomade kehas ning meil on vaja kõigepealt kõikehõimavaid kliinilisi teste, nii nagu meil on ravimite puhul ette nähtud ning meil peab olema ka korralik klassifikatsioon ja just sel põhjusel on meil vaja tagada, et näiteks nanotehnoloogiad, mida kasutatakse toiduainete tootmisel, oleksid ka kirjas märgistel naujumas to produktu. ma tänan. see raport uuendtoidu kohta on midagi, mille vastu ma hääletasin, ma olen kloonitud loomadest pärit toiduainete vastu Euroopa Liidu turgudel ma arvan, et on vaja eristada teadusuuringuid ja ka praktilist kasutamist, kui kõneks on kloonitud loomadest pärit lihast. enamik Euroopa Liidu kodanikke on selle vastu, et tarbida eh, kloonitud loomade liha ja et seda liha müüdakse Euroopa Liidu turgudel ja seda tuleb arvestada sellise liha kvaliteet oleks kahtlane, sest me ei tea, milline mõju on sellisel lihal inimtervisele. üks teine aspekt on eetiline aspekt. täna me saadame signaali, et me oleme selle vastu, et kloonitud loomade liha müüdakse Euroopa Liidu turgudele. me tahame, et komisjon teeks ettepanekud selle kohta. ma tänan, härra Takula. rouva puhemies ma tänan, proua president. ma tahan öelda, et mina hääletasin selle poolt, et kloonitud liha kaoks Euroopa Liidu toidulaudadelt ja turgudelt. mõte on selles, et olla eestvedajaks tervisekaitsel ning mitte ainult loomade tervise kaitsel, vaid ka inimeste tervise kaitsel ja tähtis on tagada, et meil oleksid puhtad toiduained, mis oleks ka kättesaadavad kõikidele tarbijatele ning ei tohi lasta turule tulla kõigel, mis iganes. ning nii me kujundame ka tarbijate tarbimisharjumusi. teadusuuringutest me näeme, et meil ei ole piisavalt informatsiooni nanotehnoloogiate mõju kohta, pigem vastupidi, me näeme, et mõned mõjud äh, ei ole sugugi positiivsed, vaid hoopis negatiivsed. Äh, nii võivad ähm, tekkida, võivad tekkida uued loomahaigused, meil on vaja puhast toitu. ma tänan, ma tahan öelda, et mul on suur äh, hea meel ähm, siin tervitada oma koalitsioonisõpra, me kõik ei oodanud sellist tulemust, aga sellele vaatamata. ma tahan tänada Eh, eh, veel liberaaldemokraatidest saadikuid, kes on etendanud tähtsat rolli tänastest õigusaktidest. Eh, üks selline lükati edasi, see puudutas uue finantsteenuste reguleerimise võrgustiku loomist. ma arvan, et see saab potentsiaalselt olema uus kalanduspoliitika ja kõik finantsteenused pea on koondunud ju Londoni Citysse. härra Hämmann Te peaksite rääkima Leotardi raportist hoopis. kõnelejal val-, vajutati mikrofon välja ja kahjuks ei saa me tõlkida. me läheme nüüd edasi eh, Kraameri raporti juurde, härra Kalanavski kõigepealt proua president, ma tänan. me peame kasutama ära kõikvõimalikud olemasolevad tehnoloogiad selleks, et vähendada tööstusheitmeid ning kaitsta keskkonda. nõukogu ja parlamendi direktiiv edendab selliseid ökoloogilisi tehnoloogiaid ning korrastab ja harmoneerib õigusakte liikmesriikides samuti Äh, väga tähtis on vältida edasist administratiivset koormat, ei tohi äh, võtta kasutusele äh, uusi turuinstrumente selle direktiivi rakendamise toetuseks, sest tulemuseks on ebaproportsionaalne koorem, liiga suured kulud. suur tänu, president Euroopa Liidu integreeritud lähenemine reostusele võimaldab meid tõhusamalt ja siht, siipärasemalt heitmete, heitkoguste vastu võidelda. hädavajalik on, et meie, see keskkond, milles me elame, oleks puhas ja oleks puhas ka tulevaste põlvkondade jaoks. õhu, pinnase ja vee olukord tähendab, et me peame kõik koos välja töötama strateegiad, mis läbi saame me jälgida reostuse taset ja vähendada kahjusid. me ei tohiks aga olla liiga karmid tööstuse vastu. tööstus tõesti üritab reostust vähendada, aga meil on tegemist ka finantskriisiga ja tööstus seal on väga keeruline äh, kinni maksta neid, neid meetmeid. aga samas peame me võimalikult kiiresti paika panema kõikide liikmesriikide jaoks realistlikud eesmärgid. härra Bartelotsi. Sì, grazie signor Presidente. La... Suur tänu, president. see reostuse ennetamise alane väljakutse, kui me räägime reostusest, mis tuleneb tööstusettevõtetest, on väga oluline ja puudutab horisontaalselt mitmeid sektoreid, aga see on seotud ka ettevõtete konkurentsivõimega. see direktiiv üritab leida integreeritud lähenemist ja ilmselgelt siin üritatakse kasutada parimaid olemasolevaid tehnoloogiaid võitlemaks reostuse vastu ja üritatakse paika panna ka harmoneeritud reeglid Euroopa Liidus, nii et tööstusettevõtted saavad vähendada reostust, samas suudavad vähendada reostust, et kaitsta ka meie keskkonda. me peame aga silmas pidama ka ettevõtete huvisid, et nad ei kaotaks oma konkurentsivõimet siin on ka üks poliitiline aspekt. me peame olema põhjalikud ja kannatlikud vahendustöös, et me kokkuvõttes jõuaksime ka kolmanda triloogi jooksul kokkuleppele. kokkuvõttes tahaksime öelda, et ma toetan seda raportit, suur tänu. härra Metsaaros. suur tänu, president me peame kesken-, la-, lahendama keskkonnaprobleeme integreeritud moel, seetõttu koostati ka see raport. siin on kokku toodud viiskümmend kaks tuhat ettevõtet, mis vastutavad suurema osa tööstusreostuse eest. Nad on kõige olulisem, aga ka kõige reostavam osa meie tööstusest. siin me üritame piirata tööstus- ja põllumajandusreostust, aga kui me soovi, soovime saavutada tõeliselt häid tulemusi, peame me integreerima kõik oma õiguslikud instrumendid, mis läbi saavad liikmesriigid ka koostada oma edasise tegevuse alusdokumendid. samuti nõustuma, et meil on tarvis miinimumstandardeid kontrollimaks ja jälgimaks äh, tööstusheitmete taset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 me peame parandama Euroopa Liidu puidusektor, tööstussektori konkurentsivõimet, samas säilitama mit-, bioloogilist mitmekesisust. samuti tuleb silmas pidada looduskatastroofe, nagu eelmise nädala üleujutused. samuti aitab meie veemajandusele kaasa suurmetsade arv. suur tänu! denn ich begrüße sehr, dass die Kommission den illegalen Einschlag von suur tänu, ma tervitan seda komisjoni ettepanekut, millega soovitakse ebaseadusliku puidu importi Euroopa Liitu piirata, sellepärast on see soovitus ka väga hea, aga meil oli vaja siiski ka kompromissi, millega me ei seaks liiga suuri bürokraatlikke tõkkeid puidutootjatele. mul on väga hea meel, et meil õnnestus äh, ülemääraseid nõudeid äh, vältida. me peaksime kõrvaldama konkurentsieelised, mis tulenevad ebaseaduslikust puidust ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleks ka täpselt teada, kust see puit on pärit. rouva puhemees, EUn aikomus laittomien puutavara-. proua Korhola, suur tänu, president Euroopa Liidu eesmärk keel-, keelustada ebaseaduslik puit Euroopa Liidu turgudelt on tervitatav, seetõttu hääletasin ma selle raporti poolt. ebaseaduslik raie pärsib suuresti seaduslike puidutööstusettevõtete tegevust. seetõttu peame me vaatama ka, millised probleemid on seaduslike puiduettevõtete ees ebaseadusliku raie tõttu. oleks kahetsusväärne, kui meie õigusaktid nõrgestaks seaduslikult tegutsevate ettevõtete tegevust. ettevõtted muretsevad mõneti teatud meie õigusaktide mõjude üle, sest need võivad põhjustada liigset bürokraatiat, näiteks jälgitavuse aspektist. tundub, et me soovime äh, lahendada probleeme seespoolt, kuigi probleemid ise asuvad väljaspool. suur tänu, nüüd Sanchez Presedo raport finantsteenuste kohta. ja nüüd härra Hännan. suur tänu, proua president. millist probleemi see raport täpselt lahendab? me süüdistame paljusid inimesi äh, siin krediidikriisi tõttu näiteks panku ja valitsusi ja keskpanku, kes alandasid intressimäärasid, aga ma arvan, et need ettepanekud ei pea, ei ole siin sellised, mis peaks probleeme lahendada, need pigem ründavad kõiki, kes töötavad finantsvaldkonnas mina esi-, esindan riiki, kus on, kus asub oluline finantskeskus, mis loob nii piisavalt palju varasid maksmaks kinni kogu riigieelarve. ja minu arvates on see ees, see, mida me siin teeme, sarnane ühise põllu-, kalanduspoliitika loomisega. ma mõistan, miks teatud saadikud vihast Londoni või kapitalismi vastu hääletasid selle raporti poolt, aga minu meelest on selline raport kahetsusväärne suur tänu. nüüd Gulaarti raport ja härra Antonioti. Grazie, president. Ritengo che la proua president, ma arvan, et praegune majandus- ja finantskriis näitas väga selgelt, et Euroopa Liidul on ilmtingimata vaja järelevalvesüsteemi finantssektori jaoks. sellist, mis toimiks, mis oleks tõhus ja mis äh, kaasaks erinevad valdkonnad. kui meil seda ei ole, siis järgnevad sarnased kriisid nagu praegu. on väga tähtis, et Euroopa Liidus loodaks ka süsteemi riskide vältimiseks äh, süsteem, selleks, et meil oleks võimalik tagada äh, jätkusuutlik siseturg, kus arvestatakse kodanike huvidega, kes ju ootavad meilt, et me konkreetseid samme vastu võtaks. ma tänan. mina hääletasin kõigi nende raportite poolt, mis puudutasid finantsinstitutsioone ja rahvusvahelisi teenuseid, sealhulgas ka meie kolleegi Josuel Manel Mm, Garcia Margallo raporti poolt. nüüd eh, finantsinstitutsioonide kaudu on paremini vaja reguleerida finantsturgu, samuti tuletisväärtpaberite turgu ning on vaja rakendada meetmeid selleks, et ähm, reguleerida ka riikide krediidiriskide eh, vahetustehinguid ning täht-, samas on tähtis eh, tagada eh, finantsinstitutsioonide tugevus, sest nemad on ju tegelikult meie praeguse kriisi põhjused. Eh, nad panevad ohtu kogu finantssüsteemi ning Euroopa Liidu siseturu funktsioneerimise tervikuna. selline usalduse kat-, tatu eh, finantsturgude vastu, midagi, millest tuleb üle saada ja meie partnerid USA-s, esindajate kojas on juba astunud vajalikke sammu ja on vastu võtnud seaduseelnõu selle huvides, ka Euroopa Parlament peab samasuguse seaduseelnõu vastu võtma. Uh, kui on mingi kahtlus, siis praegu me oleme eh, Garcia Margolo i Marfili raporti juures nüüd ja järgi on härra Antonio signor presidente sono favorevole all'istituzione. suur tänu proua president mina olen euroopa pangandusjärelevalve asutuse loomise poolt sellepärast et see asutus peaks täitma need reguleerimislüngad mis tulid väga selgelt välja viimase majandus ja finantskriisi ajal tegemist on lünkadega vigadega defitsiitidega millele euroopa parlament juba ammu on viidanud ja selle raporti temaatika näitas, et koordineerimistöö riiklike järelevalveasutuste äh, poolt ei ole piisav, sest reeglid pannakse neile panna paika siseriiklikult. me teame aga samal ajal, et siseturul piire ei ole nii et äh, pangandusjärelevalve asutuse loomine oleks esimeseks tähtsaks sammuks äh, pööramaks tähelepanu nendele probleemidele. härra Palloni. Eh, suur tänu, proua president. mina olen veendunud, et äh, sellise suure sõltumatu kontrolli järelevalveasutuse loomine on väga tähtis ja selle me oleksime pidanud looma ilma, et me peaksime läbirääkimisi pidama siin komisjoni ja nõukoguga. olen siiski natukene segaduses, sellepärast et ähm, meil tuleb teatud vigasid vältida. kui pangandussüsteemile tehakse siin eelarve ettekirjutusi, siis me ei tohi ära unustada, et meil on siiski teatud osapooled, keda kaitsta, nagu väikese keskmise suurusega ettevõtted ja kodanikud, kelle jaoks pangandussüsteem kujutab tihti ette äh, suuri tõkkeid. ärgem unustagem, et pangad äh, kasutavad meie kodanike sääste ja spekuleerivad nendega, see on asi, mida tuleks kindlasti vältida meil on kindlad keelud teatud finantstehingute jaoks, aga need on pigem erandid kui reegel. sellepärast leian mina, et me peaksime pangandusjärelevalveasutuse pädevused selgelt paika panema, peaksime paika panema ka selle, kuidas ta kriisiolukordades äh, reageerib selleks, et meil oleks korralik pangandusi järelevalveasutus, pangandust järelevalveasutus. mul on väga hea meel, et me jõudsime kokkuleppele ja et ka nõukogu saime oma paati. suur tänu, te pidite ühe minuti rääkima. härra Meka-, proua Mekafi raport ja härra Takula. puhemees. ma tänan, proua president lõppkokkuvõttes ma hääletasin raporti poolt. juht indusin meie fraktsiooni suunistest, aga ma pean ütlema, et on teatud populistlikud elemendid selles raportis, mis minu arvates ei kuulu õigusakti. keegi siin ju ei taha seda, et maksumaksjad toetavad, peavad üleval pankasid, meil on vaja eeskirju siin, aga seda liiki väga range mm, regulatsioon ei ole tegelikult midagi, mis peaks kuuluma Euroopa Liidu pädevusse, see peaks ikkagi kuuluma liikmesriikide õigusruumi liikmesriikide pankadele. aga jah, me saame aru, mis on põhjendatud ja mis ei ole põhjendatud, aga samas ma saan aru, et kakskümmend seitse liikmesriiki suhtuvad väga erinevalt sellesse, mis on põhjendatud ja mis ei ole põhjendatud. miks ma nüüd ikkagi hääletasin lõppkokkuvõttes poolt, sellepärast et selles raportis on väga palju positiivset ja ma arvan, et pangad äh, saavad töötada paremal, tervislikumal alusel ning paremini tänu sellele ka oma vastutust kanda, me ei taha ju uut kriisi. Äh, edasi Ferreira raport, härra Mastella La recente crisi finanziaria, signor Presidente, ha sollevato numerosi praegune finantskriis, proua president, on endaga kaasa toonud palju arutelusid, kus räägitakse, et meil tuleb sekkuda ja tagada jätkusuutlikkus. ainult niimoodi on meil võimalik finantssüsteemide stabiilsus tagada. praegused meetmed on endaga kaasa toonud suuri kulusid ja tihti on äh, tagajärjed olnud finantsturgudele ka negatiivsed. laenuturg on äh, vähenenud, ettevõtete olukord on ras-, raskemaks muutunud, tööpuudus on tõusnud. lõppkulude äh, kandjaks pannakse tihti maksumaksjad ja niimoodi ei ole võimalik tagada majanduskasvu Euroopas ja need meetmed on endaga kaasa toonud väga palju kõhklusi, peale selle ka konkurentsimoonutusi ja õiguskindluse puudumist. meil on vaja üleilmset äh, lahendust, äh, kus reeglid oled paika, oleksid paika pandud kõigile. Euroopa Liit peab nüüd aktiivselt osa võtma ühe nende, peaks aktiivselt osa võtma nende turgude loomisel. suur tänu ja nüüd raport äh, Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendite kohta ja proua Podimata. ma tänan, proua president, meie fraktsioon hääletas selle resolutsiooni vastu me lähtusime üheksanda mai otsusest, mis puudutab Euroopa finantsstabiilsus stabiilsuse tagamise vahendit ja finantsstabiilsuse mehhanismi loomist. me oleme selle vastu, ehkki meie arvates iseenesest on selliseid otsuseid vaja eh, selleks, et kaitsta ühtset valuutat ja stabiilsust euroalal. ma lihtsalt meenutan teile, et Euroopa Parlament on juba mõnda aega nüüd nõudnud, et nõukogu eh, selles suunas tegutsema asuks eh, tuleb saata solidaarsuse ühtsuse sõnum turgudele aga samas me ka leiame, et Euroopa Keskpank äh, on tegelikult näidanud et ta suudab stabiilsust, ühtsust ja solidaarsust tagada, sest ta sekkus võlakirjade turgudel ja me arvame, et see on väga hästi kooskõlas nende otsustega, mis ta majandusministrid, finantsministrid vastu võtsid. aga see ei ole kooskõlas äh, lõikega neliteist Euroopa Keskpanga funktsioonide osas. proua Vaidere, suur tänu, proua president, stabiliseerimisvahendid äh, tulevad küll hilja, kuid nad on kergenduseks nendele riikidele, kus finantsraskused on suured, kuid need on kõigest ennetavad meetmed. kriis näitas väga selgelt, et need riigid, eriti just need riigid, mis on äh, Eurotsoonis, kannatavad suurte probleemide all ja et koordineerimistööst on puudu. me võime rääkides tõesti sellest ideest, et me loome Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendi, kuid enne, kui me loome uusi vahendeid, peaksime me siiski kontrollima, kuidas vanad vahendid toimivad. meil on rohkem vaja järjekindlust, me peaksime vältima praeguses olukorras seda, et Eurotsooni stabiilsus ja head laenureitingud satuvad ohu alla. praegu ollakse väga mures ja üritatakse selles osas äh, midagi ette võtta, kuid me teame, et on teatud riike, mis sõltuvad ainult turu, turgudest. nüüd Islandi äh, liikmeks astumise avaldus ja kõigepealt härra Higins. Äh, suur tänu. ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest siin nõutakse, et Islandi panga öö, ma hääletasin sellele vastu, kuigi seal öeldakse, et Islandi panga poolt võetud võlad tuleb tagasi maksta, aga ei öelda, et seda ei pea tegema Islandi inimesed. me ei to-, seeläbi me paneme Islandi inimestele peale kolme koma seitsme miljardi eurose võla. ma tuletaksin teile meelde et, et üheksakümmend kolm protsenti Islandi inimestest lükkasid referendumilt tagasi mõtte, et nemad peaksid selle äh, võla kinni maksma, mille endale võtsid tegelikult finantsspekulandid, kes kokkuvõttes tegelikult ka teenisid selle eest, maksku nüüd siis ka nad võlad tagasi. Euroopa Liidu institutsioonid, eriti komisjon, on siin sundinud riikidele peale võlgade tagasimaksmist, samal ajal aga ei ole üldsegi piiratud finantssektori tegemisi see puudutab ka neid haisid, keda kaitseb härra Hännan ja Briti toorid. samal ajal hüljatakse töölisklassi inimesed. vasakpoolsetel aga on kohustus rääkida tõtt ja öelda Islandi inimestele, et Euroopa Liidu institutsioonid esindavad nüüd liberaalseid poliitikaid, mis põhjustasid selle kriisi ja ei ole tegelikult inimeste sõbrad. suur tänu, proua Andrik Jeene. proua president mina hääletasin selle resolutsiooni poolt ja nüüd siinkohal sooviksin ma tugevalt toetada liitumisläbirääkimiste alustamist Islandiga ja Islandi äh, pärastpoolset liitumist. Island on ilmselgelt Euroopa riik. seal on, austatakse inimõigusi ja seal on arenenud majandus tõepoolest, Euroopa Liidul on ka aeg nüüd laieneda piirkondadesse, kus on täidetud igasugused Euroopa Liiduga liitumise kriteeriumid. Euroopa Liidu laienemine ei peaks nüüd pidurduma, sest Euroopas on teisigi riike kandidaatide nimekirjas, nagu näiteks Balkani riigid, Horvaatia ja võib-olla loodetavasti kunagi ka Ukraina, Ukraina, Valgevene ja Gruusia laienemispoliitika on olnud Euroopa Liidu kõige tu-, äh, tugevam, edukam äh, välispoliitika instrument ja see on oluliselt muutnud sotsiaalset ja poliitilist maastikku Euroopas. Äh, algatagem see protsess Islandiga, et neist saaks esimene Lissaboni järgne uus tulnuk Euroopa Liidus. suur tänu ja nüüd härra Hännel. suur tänu, president! ma olen väga puudutatud sellest, et keegi siin kojas isegi arvab, et keegi soovib Euroopa Liiduga praegusel hetkel liituda. mitte esimest korda ei ole äh, parlament äh, nii optimistlik, et muudab Kassandra, äh, muutub Kassandra-suguseks. Island on läbi muut-, läbi käinud suure muutumisprotsessi, loomulikult on nad kannatanud kriisi all, kuid me ei saa öelda, et et nad et Island ei, ei, me peame Islandit kiitma selle eest, et nad on kahe aasta jooksul põllumaja, kahe põlvkonna jooksul põllumajanduslikust ühiskonnast jõudnud tööstusühiskonda. kui nad soovivad liituda Euroopa Liiduga, loomulikult ma toetan neid, aga ma ei kujuta ette tõesti, et nad sooviksid oma kõige, maailma kõige vanema parlamendi õigused üle kanda Euroopa Liidule. et nad annaksid üle oma autonoomia mis on moodustanud Euroopa, Islandi rahva selgroo. Nende kõige tuntum tänapäevane romaan kannab nime Sõltumatud inimesed. ja kui ma neist pole just täiesti valesti aru saanud, siis ma arvan, et nad lükkavad Euroopaga liitumise tagasi. suur tänu, proua Jäädemäe. puhemees, äänestin president, mina hääletasin resolutsiooni poolt minu arvates on suurepärane see, et Euroopa Komisjon on väga kiiresti edasi liikunud selles liitumispro-, selle liitumisprotsessiga pärast seda, kui avaldus esitati. ma arvan, et see tugevdab koostööd Põhjalas ja muudab ka Euroopa Liidu poliitikat kaalukamaks. loomulikult peab Island ise lõpuks otsustama, kas nad soovivad liituda või mitte. tegemist on ühe kõige vanema demokraatiaga maailmas tegemist on väga hästi toimiva demokraatiaga, aga läbirääkimiste jooksul tekib kindlasti ka probleeme, meil on põllumajandus, poliitika, regionaalpoliitika probleemid ja loomulikult see vaalapüüdmisprobleemistik. Nendes valdkondades peab Euroopa Liit väga tähelepanelikult järele mõtlema, mida teha. suur tänu, sellega oleme me ammendanud ka hääletusselgitused, istung jätkub kella kolmest.